Der Präsident! Vielen Dank. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Suur tänu, avame istungi. palun võtke kolleegid istet. eilse istungi protokoll ja vastu võetud tekstid on seal üles reastatud, kas kellelgi on vastuväiteid, kui ei, siis on see protokoll vastu võetud daamid ja härrad, järgmine päevakorrapunkt äh, täna pärastlõunal on tervitada siin Itaalia Vabariigi peaministrit, professor Mario Montit, äh, kes teeb avalduse majanduskriisi, majanduskasvu ja tööhõive kohta. tere tulemast teile, professor Monti, see on meile suur au teid siin täna tervitada, te olete soojalt teretulnud kogu koja nimel. meine Damen und Herren, ein kurzes äh, daamid ja härrad, natukene selle kohta, kuidas ähm, see arutelu täna käib. ma tuletan meelde kolleegidele, et vaba mikrofoni osa sellel arutelul ei ole, nii et ei ole mõtet äh, valgeid paberilehti või, või muid äh, asju siin lehvitada selleks, et minu tähelepanu võita sellepärast, et ma juba olen siin kuulnud igasuguseid ettepanekuid selle kohta, kuidas sõna ikkagi saada, ehm, aga sõna ei saa täna keegi vaba mikrofoni ajal sellel arutelul. ja annaksingi siis nüüd sõna ministrite nõukogu esimehele, peaminister Mario Montile Itaaliast. suur tänu, härra president mul on väga suur au ja kogu Itaalia valitsusel oli suur au äh, saada kutse tulla äh, esitama oma seisukohti Euroopa Parlamendi täiskogu ette. ma alustaksin sellest, et äh, avaldaksin tänu Euroopa Parlamendile minu jaoks on äh, tänane kogemus äärmiselt emotsionaalne. mul on veel selgelt meeles esimest korda, kui kohtusin Euroopa Parlamendiga. nimelt jaanuaris äh, tuhat üheksasada üheksakümmend viis. siin äh, toimus nimelt tollal komisjoni volinikukandidaatide mm, kuulamine ja kuulati ka mind kui volinikukandidaati mind nimetati ametisse ja kümme aastat oli Euroopa Parlament minu peamine vestluspartner. selle aja jooksul me nägime selle koja võimu ja pädevuse suurenemist nii Brüsseli kojas äh, see võim suurenes, suurenes, aga parlamendi mõjuvõim ka komisjoni üle ja ma olen alati arvanud, et äh, olles komisjoni liige, ja tervitaksin äh, siin äh, praeguse komisjoni liikmeid ühtlasi, äh, oli Euroopa Parlament mulle peamine liitlane Euroopa projekti elluviimisel. täna esindan siin kojas teist institutsiooni, esimest korda istun siin kojas nõukogu toolidel ja esindan siis siin ühe liikmesriigi poliitikaid lubage mulle öelda, et äh, ma äh, tunnetan väga selgelt seda vastutust, mis mul on Itaalia ees, aga mis vastutus on mul ka itaallasena Euroopa ees ja see vastutus on üks ja seesama. liiga tihti, olles Brüsselis volinik, põrkusin ma selle vastu, et liikmesriikide valitsused Äh, süüdistasid äh, Euroopa institutsioone, äh, samas unustades selle, et nad on ise lahutamatu osa Euroopa otsuselangetusprotsessist ja ma andsin tollal endale lubaduse ja ütlesin, et ma mitte iialgi sellist musta mängu ei mängiks Euroopaga. E spiego sempre ai miei concittadini ja ma olen alati selgitanud mm, parlamendisaadikutele nii Itaalias kui ka mujal seda, äh, kui raskeid reforme tuleb jah küll Itaalias läbi viia, aga neid reforme ja karme muutusi ei suru meile peale mitte Euroopa, vaid nad on vajalikud selleks, et parandada Itaalias majanduslikku olukorda, sotsiaalset olukorda ja need on meie laste huvides, need reformid. jah, eh, tegemist on soovitustega, mis eh, tulevad Euroopast, kuid Euroopat ei saa selles süüdistada, ma tun-, tunnen endal lasuvat suurt vastutuskoormat, eh, olles ühe riigi eesotsas Eh, kus toormaterjal järjest enam eh, kaob käest, ehk teisisõnu, millest ma räägin selle toormaterjali all, eh, kodaniku usaldust Euroopa projekti suhtes. ma ei taha loobuda sellest toormaterjalist, ma tahan selle põhjal hoopis midagi uut ja suuremat ehitada. ja sellepärast tahaksin ma äh, edasi minna ettevaatlikult ja üritan tuua kodanikele tõsiseltvõetavaid argumente, ei räägiks ma aga pidevalt ainult nendest karmidest nõuetest, mida Euroopa meile seab. ja sellepärast ma olen kutsunud üles valitsuse riigijuhte ka teistest riikidest võtma sarnase lähenemise selleks, et hoida alal meie ühtset projekti. Itaalia, härra president, äh, parlamendisaadikud, on valinud väga raske tee riigis, äh, riigi väljatoomiseks kriisist. kuid ma olen veendunud, et äh, tasas õudes ähm, jõuame selleni, et meie riik tuleb välja sellest ähm, raskest ajast ja et me suudame vältida seda, et üle terve euroala levib see hirmus haigus. ja me ei taha olla enam selle haiguse kasvulava. me oleme võtnud vastu väga tõsiseid äh, kasinuskavasid äh, ja ette näinud äh, struktuurseid reforme, ma tahan teile taas kinnitada, siin, et ähm, Silvio Berlusconi, minu eelkäija poolt äh, heaks kiidetud äh, kohustus äh, eelmise aasta suvest püsib ka täna ja see kohustus, mille me endale võtsime, oli see, et aastaks kaks tuhat kolmteist on äh, Euroopa Liidu eelarve, äh, on Itaalia eelarve tasakaalus. üritame selle eesmärgini jõuda seega enne, kui paljud teised, selline otsus võeti vastu hädaolukorras, aga minu valitsus ei ole seda kohustust sugugi muutnud, kuigi on väga raske seda eesmärki saavutada, oleme me jäänud enesele kindlaks ja isegi, kui see tähendab seda, et me peame läbi elama äh, väga rasked äh, ajad ja maksma umbes viis protsenti intressi oma laenudelt, me oleme äh, pühendunud sellele, et eelarve nii kiiresti kui võimalik tasakaalu saada. ning ühtlasi oleme me veendunud, et äh, see kokkulepe, mis Itaalias on saavutatud äh, valitsuse ja parlamendi vahel, see töökorraldus, mis on äh, toodud sisse valitsuse ja parlamendi vahel Itaalias, on ainuvõimalik ja, ja äärmiselt vajalik. Itaalia järk-järgult kinnitab taas kanda ja teha on palju aga palju on juba ära tehtud äh, ja see hämmastab mind, aga me ei kavatse kindlasti passiivselt lihtsalt üle võtta kõike seda, äh, mida Euroopa ette kirjutab, ei. Itaalia tahab olla peamine mootor äh, ja vedaja nende reeglite koostamisel ja see on kohane Euroopa Liidu asutajariigile, euroala ühe suurimale, euroala ühele suurimale majandusele ja selles äh, kontekstis oli mul eriti hea meel võtta vastu äh, see äh, küllakutse, mille tegid Saksamaa kantsler ja Prantsusmaa president Itaaliale koostööks. ma olen alati rõhutanud seda, et Itaalia tahab tuua oma panuse lahendusse, meie tahame keskenduda ühenduse meetodile ja me tunnistama Euroopa tunnistame Euroopa institutsioonide prioriteetsust, me tahame kaaluda kõikvõimalikke võimalusi selleks, et sildu ehitada, et mitte neid põletada ja lõhesid ainult suurendada, eriti nende riikide jaoks, kes praegu euroalasse veel ei kuulu. ja ennekõike nende riikide jaoks, kes on öelnud, et nad ei taha mitte iialgi euroalasse astuda. minu meelest on väga oluline et Euroopa Liit oleks kaasav ühendus äh, ja ei äh, keskenduks äh, sellele, et kedagi välja jätta. härra president, arvestades, et meie debatil on konkreetne teema, majanduskriis, majanduskasv ja tööhõive, tahaksin ma paar sõna mm, öelda selle kohta, mida mina pean esmasteks riskideks praegu mm, Euroopa projekti puhul. euro on olnud kõige julgem samm üldse Euroopa äh, ühenduse ajaloos. me võime endale lubada palju, aga me ei saa endale lubada seda, et äh, euro lõhub sidemed eurooplaste vahel ja praegu on see oht äh, väga tõsine. ma arvan, ja loodan, et meil õnnestub euroala kriisile lahendus leida, see on kindlasti haarde ulatuses kuid minu meelest me peaksime keskenduma äh, jõupingutusi ka ühenduse vaimu leidmisele, et kõik saaksid aru, et me oleme lahutamatu osa ühest projektist. see euroala kriis on tekitanud äh, palju meelehärmi, on loonud tohutuid stereotüüpe, on lõhestanud eurooplased kahte leeri äh, loonud meid äh, äh, Kesk-Euroopa riikideks ja Euroopa ääreala riikideks, me peame olema kindlalt vastu selliste eraldusjoonte tõmbamisele. ma olen teie ees äh, riigi esindajana, keda geograafiliselt peetakse perifeerseks riigiks, ega mul põhimõtteliselt äh, selle määratluse vastu midagi ei ole, aga samas äh, ma peaksin ütlema, et Kesk-Euroopa riigid ja Itaalia ju ometigi on olnud vastutuskoormat arvestades siiski keskriik, äh, kui me, kui me võrdleme Itaaliat Saksamaa ja Prantsusmaaga, nemad on tegelikult olnud majandus- ja rahandusliidu kriisi, stabiilsuspakti kriisi allikaks. tollal äh, oli Itaalia Ecofini eesseisja ja üritas äh, rõhutada seda teistele liikmesriikidele, kui oluline on äh, Äh, vastu astuda katsetele sanktsioonide süsteemi murdmisele. seda tunnistavad täna nii Prantsusmaa kui ka Saksamaa. ma ei taha siin mustata oma kolleege äh, Saksamaa kantslerit ja Prantsusmaa presidenti, aga tõsiasi ja ümberlükkamatu fakt on see, et äh, eelarvete usalduse kriis on paljuski pärit olnud just nimelt Eurotsooni alusaladelt äh, ärgem unustagem, et äh, stabiilsuse nõudmine on hea asi, aga selge on see, et vastutust selle kriisi eest kannavad kõik, kannavad äh, keskriigid ja kannavad perifeersed riigid, nagu ka Itaalia, keda ma siin teie ees täna esindan kõik on olnud süüdi selles, et nad on eelarvetesse lohakalt suhtunud. kuid Euroopa Liit, Euroopa Liidus, härra president, daamid ja härrad, ei ole tegelikult äh, häid ja halbu eurooplasi, me peame üheskoos kandma vastutust selle eest, mis on tehtud tule, äh, minevikus ja üheskoos vastutama selle eest, milline näeb välja tulevik. ja põhimõtteliselt on meil läinud kaheksa väga rasket aega, kus äh, komisjon äh, oli mootoriks äh, väga paljude algatuste puhul ja mul on väga hea meel siin tunnustust avaldada Euroopa Komisjonile, aga ka Euroopa Parlamendile, kes viimastel aastatel on mänginud märksa suuremat rolli. Need institutsioonid Äh, on siis kulutanud kaheksa rasket aastat selleks, et äh, taas üles ehitada usaldusväärsus stabiilsuse kasvupakti suhtes. ja ma tahan tunnustust avaldada Euroopa Parlamendile selles töös, eriti äh, seoses majandusjuhtimise kuuikpaketiga struktuurid, mis luuakse, suurendavad usaldusväärsust äh, ja minnakse kaugemale kui see, mida nõukogu esialgu ette nägi. tegemist on ajaloolise momendiga Äh, kus tihti räägitakse sellest, et parlamendid ei ole kontrollinud valitsuste tegevust, võib-olla jah, liikmesriikides, aga mitte Euroopa institutsioonide puhul, Euroopa Parlament on olnud suur distsipliini hoidja ma ei arva, et praegu oleks õige aeg selleks, et äh, kalevi alla panna eelarvedistsipliini küsimus, sellepärast et nüüd on meil ometigi ju äh, fiskaalpakt vastu võetud. ei, me peame probleemid siiski lahendama, lõpuni lahendama. see oluliselt äh, ju mõjutab äh, liikmesriikides igapäevast elu valitsus pidi eile Itaalias langetama väga raske otsuse, mitte populistliku otsuse, nimelt äh, tagatise andmine ühele suurepärasele projektile selleks, et kaks tuhat kakskümmend aasta olümpiamängud peetaks Roomas. ja väga paljud olid pettunud äh, selle otsuse puhul, otsuse pärast, et eriti Roomas, äh, aga itaallased on ilmselt aru saanud sellest, et me ei saa anda tagatisi sellistele asjadele, meie peamine fookus peab olema Euroopa huvide kaitsmisel ja muuseas, eelmine nädal Washingtonis külastades Ühendriike, tunnetasin ma väga hästi, äh, kui palju äh, peavad teised oluliseks Euroopa majanduslikku stabiilsust. ja praegu igasugused sammud, mis näitavad, mis näitleksid seda, et äh, et me võtame otsuseid vastu mõtlemata tulevikule, ei ole õiged, me oleme seda teinud liiga kaua, me oleme üritanud koorma, koormata tulevikupõlvkondi ähm, tänaste võlgadega ja ma arvan, et Itaalias tuleb veel võimalusi suursündmusi pidada, meil on olümpiamängud olnud korduvalt ka varem ja Itaalia on selle sammuga samuti on Itaalia äh, panustanud teistmoodi Euroopasse, me peame välja saatma sõnumi, et äh, et eelarvedistsipliiniga me rohkem enam ei tegele, sellepärast et meil on see fiskaalpakett, vaid me kavatseme sellega tegeleda tugevalt ka tulevikus. Äh, härra president Euroopa ministrite nõukogus keskendub äh, Itaalia järjest rohkem majanduskasvule. eriti sellepärast, et me oleme andnud endast kõik selleks, et tagada eelarvedistsipliin. kolmekümnendal jaanuaril ülemkogul räägiti väga palju majanduskasvust ja tulevad jätkukohtumiselt märtsis, mis samuti keskenduvad sellele Euroopa Parlament tegeleb äh, samuti selle teemaga äh, kogu aeg, äh, raportid, resolutsioonid, arvamused, ma tean, kui palju parlament tegeleb majanduskasvu aluste leidmisega. Euroopa Parlamendil on õnnestunud ülemkogule selgitada, kui oluline on see, et suurem prioriteet lasuks meie praegustel kavadel majanduskasvul ja see on vägagi võimalik minu meelest, seadmata ohtu eelarvedistsipliini. tegelikult on asi minu meelest selles, et me peaksime äh, paremini prioritiseerima. kõigepealt, ühisturg äh, on suur majanduskasvu allikas. volinik Barnier äh, oli komisjoni viimase algatuse taga, nimelt siis ühtse turu akti taga see kujutab endast ka tohutut kasvupotentsiaali ja Euroopa öö, Nõukogus kaitseb Itaalia selle eest, et sõnadest saaksid teod, et me teeksime asju kiiremini, et öö, riigi valitsus, riigi ja valitsusjuhid näitaksid, et see on see, millele me keskendume, tuleb tagada öö, see, et ühisturgu öö, ei peetaks mingisuguseks äh, reeglite ja normide halliks massiks, vaid et äh, tegemist on Euroopa majanduse mootoriga ja me nõuame, et seda arendatakse edasi suurema intensiivsusega. tahaksin korrata siin seda, mida ma ütlesin ühiskogu, äh, ülemkogul fiskaalpakett raporti vastuvõtmine on suurepärane samm, see on väga tore, et meil on nüüd relvad äh, eelarvedistsipliini tagamiseks, aga kas me ei peaks natukene rohkem siiski midagi ette võtma majanduse lõimumiste osas äh, ja ühisturu edasiarendamise osas? on täiesti õige et meil on nüüd äh, mehhanismidele pandud juurde ka sanktsioonid äh, ja need liikmesriigid, kes ühisturu reegleid rikuvad, äh, praeguste reeglite alusel võivadki jääda neid reegleid rikkuma enne kui komisjon saab läbi, jõuab läbida kõik need etapid, mis on vajalikud selleks, et riik tuua kohtu ette lõpuks ja see tähendab seda, et meie süsteem on kohmakas, me ei suuda reageerida kiiresti ja järelevalve euroala üle puudub. on väga tore, et eelarvedistsipliinile kesk-, keskendutakse, aga tegelikult oleks pidanud rohkem äh, keskenduma majandusliidule. see on ometigi see alus, äh, millele on üles ehitatud rahaliit ja sellepärast me peame kõik üheskoos rohkem sellele äh, keskenduma ma saan aru, et äh, siin parlamendis äh, on, hinnatakse aega palju rohkem kui teistes avaliku debati kohtades, äh, mis näitab jällegi, kuidas te distsipliinile keskendute, härra president, ütleb kõneleja. stabiilsusulakirjad mida toetati väga suure enamusega ka parlamendis, on äh, miski, mida ma olen toetanud ka mujal, aga ma ei ole näinud seda kui instrumenti, mida eelarvedistsipliini puudumiseks toetada, vaid tegelikult peavad olema võlakirjad võimaluseks toetada tegevust finantsturgudel ja kui stabiilsusvõlakirju korralikult kasutada ning me kasutame Euroopa Komisjoni rohelise raamatu suuniseid ning ähm, ka teie tänase otsuse suuniseid äh, on stabiilsusvõlakirjad need, mis tagavad distsiplineerituma finantsturud ning ka avaliku e riikide eelarvete kontrolli. stabiilsusvõlakirjad on instrumendid, mida saab rakendada ka juhul, kui teatud riigid tunnevad, et stabiilsuse jälle on suurem äh, vajadus loomulikult on oluline põhjalikum analüüs. oluline on see, kuidas me kohtleme äh, avalikke ja erainvesteeringuid äh, tänu fiskaalleppele on nüüd võimalik sisse viia nii-öelda kuldne reegel, aga samas mulle see kuldne reegel, see termin iseenesest ei meeldi. Äh, loomulikult on oluline eelarvedistsipliin, aga ähm, Saksamaa majanduskultuuri järgi tähendab kuldne reegel äh, seda, et riigivõlg võib olla, aga see on piiratud avaliku sektori investeeringutega nii, et on võimalik äh, kapitali investeerida. kui me oleme jõudnud äh, ühel päeval äh, Euroopas tänu Saksamaale distsipliinile, siis on meil võimalik äh, uurida ka erinevaid kasvu soodustavaid mehhanisme. ja üks asi veel, härra president, kui ma võin. minu aeg on väga piiratud, aga ma tahaksin viitada ühele artiklile, mis ilmus Itaalia, Prantsuse ja ka Saksa meedias täna hommikul. ning ma olen nõus proua Silvi Kulaariga, et me ei ole praegu väga palju teinud, aga meil on kindlasti vaja suuremat lõimumist, sügavamat lõimumist äh, ning äh, demokraatiat, demokraatiast me loomulikult äh, loobuda ei saa, nii et kuidas siis äh, neid kahte asja kokku panna, suge-, sügavam lõimumine ühelt poolt ja demokraatia teiselt poolt? kuidas neid kahte terminit lepitada, ütleb kõneleja. Of course Uh, deeply... Äh, loomulikult äh, on see võimalik. Äh, ainult väga pinnapealse kultuuri järgi ainult isolatsioonis olev kultuur saab aru, et on võimalik ja naiivselt oleks võimalik arvata, et äh, integratsioon tähendab äh, üliriiki. enamus äh, Itaalia parlamendis vähemalt nii arvab. härra president, vabandust, kui ma räägin siin Euroopa integratsiooni kirega Euroopa integratsioon ei tähenda kindlasti mitte üliriiki, vaid see tähendab lähimuspõhimõtte jätkamist ning seda tuleb lepitada demokraatia põhimõtetega. ja täna me näeme, mis juhtub, kui teatud liikmesriikides arvavad inimesed, et lõimumine äh, toimub ainult demokraatia arvelt. nii et ma arvan, et selle asemel, et siin jalgratast leiutada, peame me töötama olemasolevate institutsioonidega ning ma arvan, et te olete kõik kursis sellega, et Euroopas on olemas institutsioon, mis on otse kodanike poolt valitud, Euroopa Parlament, ja sellel institutsioonil on väga oluline äh, roll mängida ühenduse edasiminekul ning äh, Euroopa Parlamendi mm, äh, äh, kindlasti roll on endiselt toimiv kui me toetame Euroopa Parlamendi suuremat rolli, siis on võimalik neid kahte elementi paremini toetada, tegemist on ühenduse institutsiooniga, kus on ka liikmesriigid kokku tulnud, ka komisjon on siin esindatud, kõik need institutsioonid Äh, mida äh, suur Prantsuse äh, juht Jean Monnet on toetanud Äh, suur tänu härra peaminister Monti, suur tänu teile, suur tänu kol-, kolleegid. Äh, härra peaminister, te viitasite artiklile, mille te koos proua Kulaariga kirjutasite paljud kolleegid äh, ilmselt äh, on äh, nõus sellega, et ma tänan teid ja proua Gulari selle artikli eest. see on suur juhus lihtsalt, et see täna ilmus, aga nüüd proua, härra Tool, viis minutit härra peaminister Monti, härra president, kallid kolleegid me oleme kõik siin veendunud selles, et Euroopa peab kõigepealt oma avaliku sektori võlaprobleemi lahendama ja leidma kasvualged, nii nagu te ka ütlesite. ma ütleksin teile, kallis Mario Monti, et need majandusreformid, mille te olete ette võtnud Itaalias, on eeskujulikud äh, selles osas, et täidavad mõlemat eesmärki Te olete vi-, jätkanud äh, eelmise valitsuse reformidega, te viitasite sellele, avaldasite tunnutust, tunnustust ja lisaks sellele olete toonud sisse väga suuri muutusi, näiteks osade äh, vabakutsete vabaks andmise puhul, sellepärast et see loob töökohti ja hoogustab konkurentsi Äh, tänu teie ettepanekule tuua sisse niinimetatud flexicurity äh, olete te käivitanud sotsiaalse turumajanduse, äh, tööturg on täna dünaamilisem ja kindlasti tööjõudu kaitsvam. Teie võitlus pettuste ja läbipaistva fiskaalsüsteemi osas on ka täiesti õigustatud kõik, mis aitab äh, Itaalia võlakoormat vähendada, on teretulnud, meie fraktsioon toetab seda vahendite paketti, mis ma äh, kordan, on eeskujulik ülejäänud Euroopa jaoks ja loodetavasti paljud riigid järgne, järgivad teie äh, eeskuju, aga majanduskasvust rääkides, majanduskasvuks on vaja sellist poliitilist ja majanduslikku soosivat kliimat ja kindlasti on vaja kooskodanikele lootust anda, aga mitte tekitada võltslootusi, mis viivad neid pettumuseni, tuleb anda lootusi, mis on realistlikud äh, lootusi, mis äh, toetuvad konkurentsivõimelisele majandusele ja, ja mis on tulemuseks äh, meie kõikide ühistele reformidele. kahjuks aga Itaalia valitsus, nii nagu paljude kuid Itaalia valitsus on toetus tugev siis, kui ta on reaalmajandusele üles e-, ehitatud, mis on väga poten-, mis on täispotentsiaali, te olete ära kasutanud Itaalia potentsiaali Äh, muutes majanduse vabamaks, me loodame, et paljud riigid teevad täpselt samamoodi ja võib-olla isegi saavad paremini hakkama. me peame toetama loomulikult äh, siseriiklikke poliitikaid äh, ja ka liikmesriikide poliitikaid selleks, et ressursse paremini ära kasutada, toetada VKE-sid, aga ka miljoneid eurooplasi, eriti noori eurooplasi, kes on täna jäänud tööta, selleks et nad saaksid oma potentsiaali lõpuni arendada. meil peab olema vastutustundlik poliitika ja te olete seda oma valitsuse juhina ka üles näidanud, et te olete vastutustundlik. loomulikult on kiusatus suur segada omavahel ära avaliku sektori kulud ja investeeringud, te rääkisite sellest, aga ainult tänu investeeringutele on võimalik jätkusuutlik kasv Jacques Delors, komisjoni endine president, ütles, et siseturgu ei armu mitte keegi kunagi aga ta, eh, eile oli valentinipäev ja ma ütlen, et ega keegi ei armu ka Euroopa konkurentsivõimesse eh, samas aga eh, härra Monti, teie dokument Euroopa kasvu algatamiseks on olnud väga suur samm edasi usaldusväärsuse suurendamiseks. kuidas see saavutada? suurem eelarvealane koostöö liikmesriikide vahel, ma räägin uuest tuulest Äh, Euroopa turgude integreerimisel äh, majanduslikult ja poliitiliselt, ma räägin ühisturust, mis kakskümmend aastat pärast selle käivitamist aastal üheksakümmend kolm on seni ikka veel pooleli, te viitasite sellele samuti härra president, kõik teavad siin, kui palju ma toetan äh, Franco Germani mootorit, kõik teavad seda, et äh, ma toetan Itaaliat. kõikidel riikidel on õigus esitada oma ettepanekuid ja vastuettepanekuid, ma tahaksin tänast võimalust ära kasutada selleks, et äh, tunnustust avaldada teie veendumusele ühenduse meetodi ähm, ja Euroopa integratsioonile peaminister Monti, te teate, et valitsustevahelise meetodi juurde tagasipöördumine oleks tõsine sügav viga, see oleks vähikäigu andmine viiesajale miljonile eurooplasele. kasutage ära kogu oma jõud äh, ja jätkata oma võitlust selle valitsustevahelise meetodi vastu võitlemisel Teiega on selles võitluses terve selle parlamendi enamus. meil on vaja solidaarset Euroopat, vastutustundlikut Euroopat, Euroopat, kes on lõimunud ja poliitilistel kindlatel alustel. Te teate, kui palju meie loodame teile kui liitlasele ja suur tänu tähelepanu eest. edasi sotsialistide ja demokraatide nimel härra Svoboda kuueks minutiks, palun suur tänu, härra president, peaminister, tere tulemast äh, siia parlamenti. mitte äh, kogu sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni poolt äh, Te ütlesite, et teid on valitud Euroopa Parlamendi poolt, praegu ei ole see muidugi õige, aga pärast tänast kõnet me kindlasti teid valiksime, nii et kui te lõpetate oma peaministritoolil ametiaja, siis tulge siia ja siis me tagame sellega ka, et meie parlamendis on üks väga tugeva taustaga eurooplane meie ootused on väga kõrged nii Itaalia kui Euroopa suhtes eh, üldiselt Te rääkisite kasvust, te rääkisite sellest, et vajalik on eelarvedistsipliini ja kasvu äh, kokkupanek omavahel. ma läheksin veel sammu edasi, ma ütleksin, et eelarvedistsipliini on võimalik saavutada siis, kui meil on tööhõive, kui meil on kasv. ja peaminister Mer-, meil on äh, mitmeid äh, väljaütlemisi nii Itaalia kui teiste riikide puhul, aga tõelised tegutsemise sammud on veel vajaka Äh, ülemkogul äh, ütles härra Sarkozy Cannes'i G kahekümne kohtumisel samamoodi, ütles ta, et äh, need poliitikad, mis kasvu ja tööhõive äh, suurenemiseks võetakse, peavad tagama tasakaaluka kasvu. hea väljaütlemine, aga kus on tegevus? Äh, me oleme näinud tegevusi, äh, rääkisime stabiilsusvõlakirjades, me räägime kasvust ja poliitikatest selle ümber, aga tegevust jääb napiks. teiseks, peaminister, sotsiaalne Euroopa on midagi konk-, konkreetset, jällegi G kahekümne tippkohtumisel me kuulsime, et oluline on investeerida sotsiaalkaitles, kaitsesse kõikides riikides, oluline on ka sotsiaalse dialoogi pidamine ning selle roll. täna hommikul me arutasime seda, kuidas sotsiaalset äh, dialoogi on raputatud Kreekas, kus tegelikult ei ole sotsiaalset dialoogi sotsiaalsete partneritega ja siit jõuame demokraatia küsimuste juurde, nii et meie jaoks sotsiaalpoliitikad ja kasv äh, peavad käima äh, käsikäes. Äh, edasi maksuküsimused. sotsiaalse Euroopa tarvis peab olema ka maksusüsteem sotsiaalne ja õiglane ning me peame maksudest kõrvalehoidmisega võitlema. jällegi G kakskümmend juhid ütlesid, et me oleme pühendunud sellele, et avaliku sektori äh, finantse äh, kaitsta äh, Äh, korruptsiooni ja maksu vältimise eest. siin ei ole räägitud äh, üldse midagi maksupara-, äh, paradiiside kohta, kus on tegevus selles valdkonnas? sellepärast, et kreeklased näevad täna, et maksustamata raha voolab Šveitsi ja teistesse maksuparadiisidesse, aga nemad peavad osa oma palkadest ära andma ja see on tänane olukord Te näete, peaminister, et finantstehingute maks on meie jaoks väga oluline, jah, tihti öeldakse, et me peame mm, kartma seda, et maksudest äh, hoitakse kõrvale. Äh, kui meie tegime oma fraktsiooniga uuringu, äh, et kui finantsmaksu, finantstehingu maksu rakendatakse, siis maksudest kõrvalhoidmine ei ole väga suur, nii et ähm, see on väga oluline jällegi ka meie fraktsiooni jaoks, nii et äh, ma olen teiega nõus ja nagu ma ütlesin, et ma läheksin veel sammu edasi, ütleksin, et eelarve konsolideerimine kasvavas Euroopas, Euroopas, kus on vähem töötust, rohkem töökohti, mis on sotsiaalne ja õiglane, õiglase maksusüsteemiga, sellist fiskaalset konsolideerimist on äh, palju lihtsam läbi viia ning ka avalikkus võtab selle paremini vastu. edasi jah, Euroopa institutsioonid äh, loomulikult panustavad teie kasvukontseptsiooni ja meie kasvu ja arengu äh, kontseptsiooni nagu Euroopa Investeerimispank ja Euroopa Keskpank. Äh, Euroopa Investeerimispangas puutuvalt, miks mitte lubada neil toetada VKE-sid Euroopa investeeringud aitavad samamoodi kasvu toetada. mis puudutab Euroopa Keskpanka, siis härra Draghi, veel üks itaallane, kellega ma kohtusin esmaspäeval äh,, Äh, tahab nagu teie äh, ka äh, toetada seda tegevust ning toetage oma kolleegi selleks, et Euroopasse luua piisavalt likviidsust, et, et olla kasvumootoriks, nii et ma arvan, et Monti ja Draghi, kaks itaallast, panevad Euroopa hoopis teistmoodi välja nägema ning see on kindlasti edulugu kogu Euroopa jaoks. nii et Super Mario, vaatame siis, mis saab. aga igatahes loodame, et see sõna super jääb siin kõlama ja demokraatlikust Euroopast veel viimane mm, asi. härra peaminister, teil on õigus, kindlasti demokraatia ja lõimumine ei ole vastandid, aga äh, demokraatia vähemalt ülemkogus seda ei näe, äh, mitmed riigijuhid on tahtnud olla domi-, domineerivad, äh, kodanikud küsivad, et Lissaboni lepe on vastu võetud, mis on siis parlamendi roll? ma tean, et Lissaboni leping ei ole mitte kõikide riigijuhtide meelepärane olnud, aga vähemalt teie nägemus demokraatiast näitab seda, et te paluksite, et parlament oleks demokraatliku mängi, mängu osa ja mitte nii, nagu fiskaalleppe puhul me nägime, et et arutelusse ei kaasatud meid kohe algusest peale ja täna hommikul me arutasime, et mõningad troika osalised lähevad äh, riikidesse ja süvendavad tegelikult halba olukorda, äh, selle asemel, et seda parandada. Äh, Itaalia kontseptsioon on muidugi teistsugune, sellepärast et me räägime fiskaalsest vastutusest ja ka kasvust, mitte ainult mm, eelarvedistsipliinist nii et meie, me oleme pannud teie peale kõrged lootused ja lõpetuseks, härra peaminister, meil on väga hea meel, et te olete siin. Te töötate tugeva Itaalia ja tugeva Euroopa nimeks, nimel ja seda on ka meil vaja. meil on vaja Itaaliat asutajaliiget Euroopa Liidus, mis oleks majanduslikult stabiilne, tugev, demokraatlik, kus oleks täistööhõive ning korralikud sotsiaalpoliitikad. see on teie ülesanne ja meie toetame teid selles, aitäh! edasi saavad sõna liberaalid ning härra Verhofstadt. E president härra Monte, meil on hea meel, et teist on saanud äh, Itaalia peaminister ja ma arvan, et te teete suurepärast tööd, sest vaid mõne nädalaga olete Itaalia toonud tagasi õigele teele ja algatanud kaugeleulatuvad strukturaalsed reformid, mis on olulised nii Itaalia kui ka Euroopa jaoks üldisemalt ja viimaks meil on ka tõeline föderalist äh, Itaalias võimul. <clears throat> ma jätkan nüüd muus keeles kui itaalia keeles äh, Mm, ma olen äh, pädevam rääkima Itaalia veinist kui Itaalia poliitikast itaalia keeles, nii et jätkan inglise keeles. Äh, Maarja, täna sul on tarvis ilmselt rohkem kui komplimente. parlamendi poolt ja ülemkogu kolleegide poolt on tarvis äh, enamat kui vaid sõnalist või moraalset toetust täna on tarvis konkreetset toetust nii Euroopa Parlamendilt kui ka Ülemkogult Äh, on kava vähendada intressimääru kõikide jaoks Euroopas ja me peame meeles pidama, et Itaalia isegi pärast kõiki reforme maksab kolmekordset intressimäära võrreldes Saksamaaga. üks koma üheksa protsenti äh, Saksamaal, viis koma seitse protsenti Itaalia puhul tänahommikuse seisuga. ja on kaks asja, esiteks me peame meeles pidama, et me võime luua selle hüvitisfondi, see on Saksamaa idee ja see on hea idee, luua see hüvitusfond äh, kaks koma kolm triljonit eurot. Äh, fond, mis võib aidata vähendada intressimäära mitte ainult Itaalia, vaid ka teiste riikide jaoks, sealhulgas ka Saksamaa enda jaoks härra Monti, te teate, et Euroopa Parlament vaid paar nädalat tagasi võttis vastu resolutsiooni äh, selle fondi loomiseks äh, ja ma arvan, et enamik parlamendi äh, liikmeid soovib siduda selle praeguse nii-öelda two-pack seadusandliku paketiga. Euroopa Keskpank ilmselt ei saa lõputult jätkata seda, mida nad praegu teevad, iga paari-kolme kuu tagant rahasüstide tegemist ja pikemas perspektiivis on selge, nagu te ka ise ütlesite, ja mul oli väga hea meel äh, kuulda teie sõnavõtus äh, avaldust ühise võlakirjaturu kohta. eesmärk on mitte ainult luua solidaarsust, vaid see on ka hea vahend tagamaks tõelist äh, rahalist distsipliini süsteemis see on strukturaalsem ja parem lahendus kui see, mida me praegu teeme. me oleme juba üks triljon maksumaksjate raha kriisi lahendamisse pannud ja kolm liikmesriiki on kaasatud abiprogrammi. Euroopa ja maailma peamiste majanduste, Prantsusmaa, Suurbritannia äh, reitingud on juba alandatud, homme võib-olla ka Saksamaa oma nii et ma arvan, et praegu on käes õige hetk leida strukturaalsed lahendused ja kulutada mitte ainult maksumaksjate, vaid ka finantsinstitutsioonide ja võlakirjaomanike raha ja viia läbi strukturaalsed reformid. ja viimaks, Itaalia ei ole Kreeka. ma arvan, et eh, Kreeka peaks praegu vaatama Itaalia poole. Kreekal on tarvis strukturaalseid reforme, Kreeka peab samuti vähendama tohutut avalikku sektorit, tarvis on ka Kreekas poliitilise süsteemi reformi ja ma juba olen öelnud härra Montile, et eh, võib-olla oleks hea pärast seda, kui ta oma tööga Itaalias ühele poole saab, saata ta Kreekasse eh, läbi viima samaseid asju ja võib-olla hiljem tulema appi kogu Euroopale, siis kui Eurotsoonis tekivad samasugused raskused. aitäh! suur tänu, härra Verhofstadt. järgmiseks äh, roheliste nimel proua Harms. lugupeetud härra Monti, ütleb kõneleja itaalia keeles, kuid jätkab saksa keeles selles artiklis, mille kirjutasin koos proua Kulaariga ja mis avaldati täna, ja ka teie sõnavõtus on kaks asja, mis tulid selgelt välja. esiteks võib öelda, et teie olete ilmselt see mees, kes suudab tsiviliseerida Itaalia poliitikat pärast väga rasket perioodi. Te olete saatnud signaali, et ähm, teie olete üks neid tugevaid inimesi, kes saavad anda panuse ka Euroopa poliitika tsiviliseeritumaks muutmisse. ja ma arvan, et see ongi praegu peamine, ma kuulasin väga hoolikalt, mida te ütlesite ja mõningates kohtades mul tekkis mõte, et jah, see kõlab küll hästi, aga võib-olla ta võiks väljenduda konkreetsemalt ja äh, tuua välja konkreetsemalt need raskused, millest juttu on. härra Verhofstadt mainis ka mõningaid arve. Itaalia, Hispaania, Portugal, Iirimaa, vähemalt nendes riikides praegu inimesed vaatavad hirmuga Kreeka poole ja kardavad, mis seal hakkab juhtuma me võime öelda, et eh, Itaalia on erinev, eh, Hispaania, Iirimaa on erinev, aga me teame, et tegelikult eh, kriis on kontrollimatu, kriis võib täiesti omatahtsi levida ning pangandussektoris, seal, kus teie oma esimesed suuremad sammud tegite, võib-olla sellega seoses tahaksin ma praegu kuulda mõningaid selgemaid vastuseid. kui vaadata Kreekas toimuvat ja öelda, et tarvis on kaasavamat poliitikat, tarvis on hoida Euroopat ühtsena, siis kas teie arvates praegune Kreeka poliitika liigub õiges suunas? ma ei ole päris kindel et võiksite kindlalt vastata jah sellele. Nili Kruis ütles eile, et äh, Kreeka lahkumine Eurotsoonist ei olekski niivõrd dramaatiline. ma leidsin, et see oli äärmiselt äh, ohtlik äh, avaldus, et seda teha niivõrd järelemõtlematult. Te rääkisite ka eelarvedistsipliinist üldisemalt, aga kas teie inimesena, kellele on antud Itaalias asjade kordategemise ülesanne, leiate, et on, et vaid kärpimine on arukas eelarvedistsipliin? Kreekas toimuvad praegu ainult kärped ja kärped küsimus ei ole vaid eelarve tasakaalustamises ja kulude-tulude jätkusuutliku tasakaalu saavutamises. praegu rõhutatakse kärpeid, aga kärbetele vaatamata enamik riigi kodanikke, eriti vaesemad kodanikud, leiavad ennast üha raskemast olukorrast. kas teie arvates see aitab sellel riigil kriisist väljuda ja kuna teie taustaks on pangandussektor, siis võib-olla võiksite öelda, miks me oleme leidnud, et suured pangad on liiga suured, et läbi kukkuda ja ikka ja jälle me toetame neid, äh, anname neile garantiisid ja sellele vaatamata pangandussektoris on endiselt samad nõrkused. samas riike me usaldame tunduvalt vähem me seame neile mitmeid ülesandeid, seame tõkkeid, mida nad peavad ületama, enne kui me neile raha anname. ja ma ei ole kunagi päris hästi mõistnud, miks me pankadesse suhtume tunduvalt leebemalt kui riikidesse. ma tean, et Itaalias äh, olete te hakanud võitlema ka maksudest kõrvalehoidmisega ja olete algatanud mitmeid äh, maksu-uurimusi. aga kas ei võiks sellist algatust laiendada Euroopa tasandile? me saaksime lõpetada tohutu rahapesu maksudest äh, kõrvalehoidmise, äh, siin võib rääkida umbes kolmesajast miljard, sest iga aasta, mis meie sõrmede vahelt kaob, äh, rahaliselt palutakse lõpetada. jah, ma tahan vaid ühe lause öelda härra Montile, vaid ühe lause. Teie olete erilises olukorras peaministrina Te olete unikaalses olukorras ja arvestades teie kogemusi volinikuna, on teil ka eriline vastutus tuleviku ees, tagamaks paremaid suhteid kriisis olevate riikide ja nende riikide vahel, kes veel kriisis ei ole. aitäh, proua Harms! nüüd edasi ECR-i nimel härra Kallanan. suur tänu veel üks kuulus Monty, Monty Python õpetas meile, et alati vaadake elu helgemat poolt. kuigi majandusuudised on sünged, on siiski paar põhjust Itaalia puhul, mis annavad alust optimisti, optimismiks. olen nõus ühes asjas härra Verhofstadtiga, äh, Itaalia, jumal tänatud, ei ole Kreeka äh, riigieelarved Internet äh, on aga äh, siiski halvasti hallatud äh, ja peaaegu vaid aastakümnega on ülejäägist tekkinud defitsiit. Kümneaastased, kümneaastane võlakirjade tootlus on nüüd enam-vähem hallatav, osaliselt tänu teie välja pakutud majandusreformidele, aga suuresti Euroopa Keskpanga tegevusele, mis andis teile aega fiskaalkonsolideerimine ja majandusreformid Itaalias võib-olla tõesti toimivad, aga Kreekas nad ilmselgelt ei toimi. võib-olla eh, Kreeka pankrotti minemine ei eh, ole Angela Merkelile meeltmööda, aga see ilmselt oleks kõige vähem valulik praegu Eurotsooni jaoks. isolatsioonis muidugi ei ole võimalik saavutada pikaajalisi lahendusi vastuseks, nagu paljud on öelnud, on kasv. Äh, on äh, palju poliitilisi avaldusi tehtud, kus kutsutakse üles kasvule, aga ausalt öeldes praegu on kõik need läbi kukkunud, keskendutakse vaid äh, lööksõnadele, tehakse žeste, et kõiki õnnelikuna hoida ja arvatakse, et justkui poliitikud suudavad luua töökohti. see on bürokraatlik demagoogiline suhtumine, mis ongi tekitanud selle kriisi ja ma viitan siin teie eh, ühisturu eh, alasele eh, kirjutisele. minu arvates suurim probleem, mis meil Euroopas on, seisneb selles, et konkurents on saanud kannatada liberaliseerimise kaudu. kui vaadata vaid Euroopa Liidu tööhõivepoliitikat, siis me näeme, millist kahjustavat mõju see on avaldanud paljude riikide majandustele. ühtne turg äh, võiks tagada konkurentsivõimelisema majanduse kogu Euroopas. Äh, vastus ei ole rohkem bürokraatiat ja rohkem Euroopat, vaid äh, vastus on liberaliseerimises ja konkurentsivõimes. Äh, härra Monti Itaalia peaministrina, me räägime siin demokraatiast, teid ei valinud otse kodanikud, kuigi teid valis Itaalia parlament Äh, teil on võimalus kujundada seda nägemust ja mitte ainult Itaalia jaoks, vaid ka ülejäänud Euroopa jaoks, kui teil õnnestub toime tulla selle äärmiselt väljakutsuva ülesandega, siis kindlasti on teil minu ja teiste fraktsioonide toetus. suur tänu, härra Kalenen ja järgmisena saab sõna kuue fraktsiooni nimel äh, härra Patrick Liiavak. Äh, suur tänu, härra president härra peaminister, ma kardan, et taaskord selle paketiga üritame me peita siin seda absurdi ja jäletamisväärset ideoloogiat, mis on Euroopa viinud põlvili kasinuskavad rahvale, te sellest ei rääkinud, härra Monti, te rääkisite distsipliinist kuid distsipliin rahva jaoks, distsipliin surutakse peale rahvale, mitte pankadele Kreekas ja ka Itaalias. see distsipliin võib olla mürk, mis tapab, see ei too tasakaalu eelarveid ega taaskäivita majandus, sellepärast et toob ohvriks töövõtjad, sotsiaalse kaitse ja kogu Äh, inimkonna. Te rääkisite demokraatiast, aga millisest demokraatiast äh, räägitakse, kui teie, härra Monti, te ise lõhute praegu äh, tööeetikakoodeksit Itaalias. mis Euro pluss paketist te räägite, kui te nõuate, et ähm, ei ole enam sektoripõhiseid arutelusid? milline on see demokraatia, mida rakendab Troika mõnedates riikides, mida pole keegi ametisse valinud? mis distsipliin, mis demokraatia, mis järelevalve, mis sanktsioonid, eh, Euroopa Kohtu ette viimine, need, kes ei vasta kasinuskavadele, mis demokraatia see selline on? mitte aluslepingud eh, ja lepingud, mida täna kasvu ja ma-, majanduskasvu loomiseks eh, teevad, ei vii meid selleni. me teeksime oma poolt konkreetsed ettepanekud majanduskasvu tagamiseks, üle-euroopalise miinimumsissetuleku ja miinimumpalga sissetoomine oleks üks lahendus, nii nagu parlament on nõudnud Ehm, sotsiaalkindlustuskaitse, tuues sisse sots-, ehm, Euroopas professionaalse sotsiaalkindlustuse süsteemi, sotsiaalse dumpingu ja maksudumpingu lõpetamine, ehm, kapitali kaitsmine, tööjõu kaitsmine samamoodi nagu kapitali kaitsmine ebaõiglase vabakaubanduse vastu loodav allianss selleks, et toetada sotsiaalset progressi meie piiridest väljaspool. meil on vaja suurettevõtmiste projekti selleks, et taaskäivitada meie tööstus- ja põllumajanduslik sektor, teadusuuringute ja haridustegevuse toetamine, see kõik oleks võimalik, kui loodaks arengufond, mis oleks inimlikku nägu, mis oleks sotsiaalne ja ökoloogiline, mis asendaks Euroopa stabiilsusfondi tee seda koostööd Euroopa Keskpangaga, kellelgi peab olema õigus osta üles praeguses raskuses olevate riikide äh, võlg kas osaliselt või täismääras ja peaks andma äh, võlgu ühe protsendiga liikmesriikidele äh, alusleping muuseas keelustab teie teatuid samme, nimelt te olete võtnud samme rahva vastu ja seega ka demokraatia vastu, suur tänu! suur tänu ja nüüd EFT fraktsiooni nimel härra Speroni. president Monti. Lei indubbiamente una grande competenza finanziaria matura. president Monti, vabandust, peaminister Monti Te olete finantsasjades tõesti väga pädev, te olete suur teadlane, te olete tõesti väga palju teadusringkondades teadmisi saanud, samamoodi nagu ka äh, riiklikul tasandil ja pole mitte mingi üllatus see, et te olite natukene aega tagasi Wall Streetil ja kohtusite eh, finantssektori ekspertidega. finantssektori esindajad ütlevad, et et te tunnete ka kindlasti Euroopa Liidu kodanikke. mulle tundub aga, et te kohtusite Wall Streetil oma käsilastega, käsilastega sellepärast, et teie olete olnud volinik ja olete nõus nende arvamusega majanduslikust olukorrast Euroopa Liidust Teid ei ole aga mitte keegi ametisse valinud, nüüd olete te valitsuse eesotsas ning äh, rahvusvaheline finantsmaailm toetab teid. kuidas on äh, lood teie arvamusega Euroopast? ma arvan, et teie arvamus Euroopast ei ole see, mida meie jagaksime teiega mõtlen siin Giorgio Napolitano, kes on olnud teie kaitseingliks samal ajal aga te ei aita meil kuidagi kriisist välja tulla. meil on aga Šveits, Norra, Uus-Meremaa, Kanada, Austraalia riigid lääne traditsioonidega, kelle kodanikud ilma Euroopa Liiduta ja ilma Eurota äh, saavad väga hästi hakkama, neil on finants- ja majandussüsteem, mis on kordi parem kui Euroopa oma. suur tänu, härra Speroni! Okay. suur tänu, härra Speroni! hästi suur tänu ja nüüd äh, sõna härra Kolnis, palun. kui palju aega? president, kahjuks äh, poolteist minutit. härra president, äh, härra nõukogu eesistuja äh,, härra nõukogu president, paljud kiidavad teie tegutsemise kiirust, mis on äh, kooskõlas teie soovidega ja teie ja endine Goldman Sachsi töötaja härra Draghi ähm, soovidega, kes on praegu äh, keskpanga mm, president. E, praegu on meil tegemist sotsiaalse tagasilangusega. me ütleme teid julguse eest, mida te üles näitate, aga kas tõesti äh, Äh, nõukogu president, äh, see on julgus. Ähm, kui teid valiti sellele ametikohale, siis te teadsite, et te hakkate äh, tegema tööd, aga te ei pea kunagi laskma ennast valida. see ei ole korralik demokraatia ja need äh, sellised üsna äh, läbipaistmatud äh, ringkonnad nagu komisjon ja Bilderbergi grupp on teid seni toetanud. Te olete saanud Euroopa, mis oli integreeritud ja, ja järgis lähimuspõhimõtet. aga te kuulsite, austerlane härra Svoboda, härra Verhofstadt liberaalide fraktsioonist, kes on liberaalne, vastasid teile inglise keeles, aga meil on siin olemas ju ka tõlgid ja Äh, härra Šerhovstad äh, põlgab omaenda emakeelt, nad, nad kasutasid äh, Big Brotheri keelt ja nende inglise, meie ja oma ing-, ja meie ing-, inglise kolleegide keelt kes siin minu kõrval istuvad. nüüd on sõna härra Šefčovitšil. suur tänu, äh, lugupeetud president, äh, lugupeetud peaminister, austatud liikmed, Itaalia oli üsna haavataval positsioonil majanduskriisiga silmitsi seistes, äh, riigieelarve puudujääk oli suur ja majanduskasv väike. aga valitsus esimesest tööpäevast pea, pea, peale on peaminister Monti juhtimisel olnud väljakutsete kõrgusel ning võtnud vastu juba mitmeid olulisi meetmeid. ühelt poolt detsembris võeti vastu uus kärbete pakett, mis aitab kontrolli saavutada Itaalia riigieelarve üle. see peaks võimaldama Itaalial äh, saavutada juba kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks esmatasandi äh, eelarve ülejääk ning äh, asuda riigieelarve, eelarve puudujääki või asuda, asuda riigivõlga vähendama samuti on võetud vastu mitmeid struktuurilisi meetmeid maksustamise, pensionite konkurentsi, ärikeskkonna ning avaliku halduse tõhususe teemade kohta. samuti on hiljutised meetmed äh, suletud sektorite avamise äh, ja muudes valdkondades äh, kasulikud konkurentsivõime parandamisele. Need võimald-, need kõrvaldavad kitsaskohad majanduskasvu teel ning aitavad majanduskasvu hoogustada komisjon tervitab Itaalia valitsuse otsusekindlat tegutsemist ning on valmis aitama ning toetama Itaaliat valitsust, Itaalia valitsuste soovide kohaselt. konkreetseks näiteks selle kohta on meie abi seoses noorte tööpuuduse vähendamisega me oleme öelnud äh, oma töörühma ja rakendame ka struktuurifondide vahendeid kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal. härra peaminister, nagu te näete, Euroopa Parlament toetab teid äh, ja te äh, võite olla kindlad, teil on palju sõpru ja teil on sõpru ka komisjonis, nii et komisjoni nimel ütleme me, et me soovime Itaaliale, teie valitsusele ja teile isiklikult edu teie pingutustesse, suur tänu! Äh, suur tänu, härra Šefčovitš ja nüüd saab sõna peaminister Monti, palun. suur tänu, härra president ma oma äh, avasõnavõtus rääkisin pisut kauemalt, kui mulle sõna, kõneaega oli ette nähtud, nii et äh, nüüd ma katsun siis teha lühidalt. ja tegelikult tõesti tahaksin ma veel kord tänada teid, härra president, tahaksin tänada ka kõiki neid Euroopa Parlamendi liikmeid, kes on avaldanud toetust äh, minu riigile ja meie valitsusele, äh, kelle äh, au, mille, millel mul on au, mida mul on au juhtida. suur tänu teile teie sõnade eest, teie tegude eest, teie valmisoleku eest meid aidata. me püüame kogu aeg Itaaliat paremini juhtida ning loodame, et meil õnnestub Euroopa poliitikasse anda oma panus Äh, ning äh, anda oma pasu, äh, panus ka majanduskasvu hoogustamisse. tahaksin tänada ka volinik Šefčovitši tema sõnade eest ja lõpetuseks kommenteeriksin kahte punkti. ja äh, ma äh, olen valmis hiljem äh, pro-, koosoleku täiskogu protokolli lugedes vastata konkreetsemalt küsimustele ja sõnavõttudele härra Speroonile, ütleksin praegu aitäh ja vastaksin hiljem talle täpsemalt, kuid praegu täpsemalt nendest kahest punktist, millest tahtsin rääkida. ma teen seda väga lühidalt, härra Kolnis, kui ma ei eksi, ütles äh, härra Monti räägib prantsuse keeles. ma ei äh, saa kiita kiidelda sellega, et äh, mul oleks äh, demokraatlik legitiimsus, mis, mille oleks mulle andnud valijad ning äh, ma olen nõus sellega, et ma, et mind ei ole äh, et ma ei ole kandideerinud valimistel, et äh, seda ametikohta saada. Mm, ma olin nõus äh, tegema seda tööd, mis on huvitav äh, ja ma olen kindel, et kui teil oleks käst-, palutud sekkuda raskel hetkel, kui seda oleks teinud teie äh, Äh, riigijuht, siis te oleksite kindlasti keeldunud, et ma teen seda ja öelnud, et ma teen seda alles siis, kui mul on olemas demokraatlik legitiimsus. Alla signora, all'onorevole all'onorevole Eh, all'onorevole grazie anche per questi sentimenti di convivialità. suur tänu teile. Eh, ma tahaksin tänada eh, teid selle eest, et te olete mind nii ava, avalik käsi mind siin nii vastu võtnud ja teile, proua Harms, vastaksin järgmist. mis puudutab Kreeka küsimust ja üldiselt on astutud mitmeid samme ja me kõik oleme kaalunud neid põhjalikult, ma kutsuksin teid üles vaatama äh, meie olukorda ajaloolisel taustal. Äh, pole vähimatki kahtlust, et Kreekat on koheldud äh, väga karmikäeliselt. ja seetõttu võib-olla mõned arvavad, et on mindud liiga kaugele ja võib-olla tõesti, aga me ei tohiks unustada seda, et Kreeka poliitikas äh, ta äh, väliselt, väljastpoolt vaadates võib öelda, et Kreeka on olnud äh, kogum kõikidest halbadest eeskujudest, mida võib poliitikas ette kujutada. ja seda on mainitud ka siin varem viidatud artiklis. Euroopas on liikmesriikides demokraatia äh, Euroopa tasandil paraku veel mitte ja võib öelda, et asjad liiguvad kahes suunas, siin on demokraatia ja teiselt poolt me peaksime ka analüüsima toimivaid demokraatlikke süsteeme Kreekas ja me nii mõneski teises riigis on just nimelt rakendat-, lähtutud nepotismist, me oleme pidanud olema tunnistajaks korruptsioonile, ameti kuritarvitamisele ja nii edasi ja nii edasi. pidage sedagi meeles. võib-olla on meil tunne, et käitutud on ülikarmilt Kreeka suhtes, kuivõrd soovitakse tagada eelarvedistsipliin euroalal ja aga samas ei saa jätta mainimata stabiilsuse kultuur, mille hälliks on Saksamaa ja millega me oleme kõik, millele me kõik oleme alla kirjutanud äh, euroala koostöö ja Maastrichti lepingu raamis, on äh, aidanud äh, meil tagada poliitilise tegevuse kooskõlastatumase, kooskõlastatuse varem võib-olla öeldi kõigele lihtsalt jah ja riigieelarve puudujääk ja riigivõlg muudkui kasvas, aga nüüd see enam nii olla ei saa ja Euroopa, euro äh, aitavad meil äh, püüelda õige tasakaalu poole, võib-olla nüüd on äh, mindud kärbetega liiga kaugele, kuid itaallasena ütleksin ma, et tegelikult on suurepärane, et lõpuks me sinna jõudsime, meil on olnud kasu sellest juba aastaid tagasi, kui me euroalaga liitusime, olid distsipliini kriteeriumid meile tegelikult kasulikud. suur tänu, härra peaminister, teie selgituste eest, arutelu on sellega lõppenud